Okay, if everybody would... tere hommikust, palun istuge oma kohtadele. nii, aitäh, läheme nüüd ähm, edasi päevakorrapunktiga kümme. selleks on majandusalane dialoog ja mõttevahetus eurorühma uue esimehe Jerome Disselbloomiga, tema tuleb meie komisjoni väga raskel ajaretkel. Äh, tegemist on tõesti väga kriitilise hetkega, olukord Küprosel on midagi, mille arengut me oleme nädalavahetusel kõik jälginud äh, oleme vaadanud, kuidas on reageeritud kokkulepitud paketile ja see reaktsioon on põhjustanud väga palju muret Äh, nii äh, minule kui ka paljudele teistele meie koja liikmetele. ma olen täiesti kindel, et äh, täna tuleb meil käsitleda ka teisi teemasid. aga ma sooviksin, et härra Disselblom oma sissejuhatavas sõnavõtus siis räägiks ka selleks, kuna ta esimest korda aru sai, et kokkulepitud pakett võib põhjustada probleeme ja äh, võib-olla peaks äh, ta andma meile ka ülevaate, kuidas asjad üles, üldse sellesse punkti jõudsid, nagu nad jõudsid. ajakirjanduses on sellest juba üsna palju räägitud, aga võib-olla äh, võiksite meile siiski infot anda ning mul on küsimus et miks, kui see lõpp-pakett kokku pandi, miks ei näidatud avalduses üles rohkem delikaatsust ja juhitud tähelepanu selles etapis et, et on rikutud seda saja tuhande euro ulatuses hoiuste tagamise süsteemi. jah, me võime seda maksu ju nimetada kuidas iganes, aga paljude kodanike jaoks ei ole ju mingit kahtlust, et kas tegemist on uue vahendiga, kas nii hakataksegi tegema ning võib-olla võiks äh, Äh, kõnelda ka sellest, et äh, kas oleks võinud enne, enne seda paketti kuidagi neid muresid leevendada äh, ja mitte oodata selle teise avalduseni, mis minu arvates oli ka natuke liiga lühikene. igatahes tere tulemast, härra Dieselblom, ma loodan, et see on esimene paljudest mõttevahetusest ning loodetavasti tulevikus toimuvad need ka soodsamas olukorras meil on selline formaat, et te saate umbes kümme minutit sissejuhatavaks sõnavõtuks, see ei ole piisavalt pikk aeg, et te saaksite kõnelda kõigest, millest soovite ja siis tulevad viieminutilised küsimuste ja vastuste voorud ja paluksin saadikuid juba ette, et palun üritage esitada oma küsimus lühidalt, nii et meie külas, külalisel oleks aega ka vastata ja kui teie küsimus on piisavalt lühikene ja ta vastab piisavalt kiiresti, siis te saate esitada veel täiendava küsimuse ja niimoodi saate temalt palju paremini infot välja pigistada. nii et, et suur aitäh, et äh, te täna siia tulite, härra Disselblom, ja teil on sõna. aitäh, proua esinaine, lugupeetud saadikud, kõigepealt ma tahaksin meenutada oma esimest töökohta assistendina Euroopa Parlamendis. ma arvan, et see oli tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandal aastal. ma töötasin siin väga lühikest aega, seda hoonet äh, sel ajal veel vist ei olnudki, kui ma mäletan õigesti. igatahes näeb see väga teistsugune välja. väga hea on siin tagasi olla täiesti teises ametis kõigepealt tahaksin tänada teie komisjoni pikaajalise ja konstruktiivse panuse eest majandus- ja rahanduspoliitika küsimustesse. Eh, tulles täna siia, olen ma vägagi teadlik sellest, et teie komisjon on olnud oluliseks tegijaks eh, paljude tähtsate õigusaktide vastuvõtmisel, mis on kesksed Euroopa Liidu majandus- ja eh, fiskaalpoliitika koordineerimisraamistikud ning ma hindan seda võimalust ja ka tulevasi mõttevahetusi Äh, selleks, et vastata teie küsimustele, aga saada kasu ka teie oskusteadmistest. eurorühm äh, ja euroala seisab silmitsi veel väga keeruliste aegadega ja viimasel ajal oleme me väga palju keskendunud just nimelt kriisidele reageerimisele nagu te teate, antud hetkel ähm, toimuvad sündmused Küprosel, mis on äh, minu mõtetes ja kindlasti ka teie mõtetes kõige olulisemal kohal. möödunud nädalal jõudis eurorühm poliitilisele kokkuleppele Küprose võimudega selles osas, kuidas äh, siis äh, viia ellu seda kohandamisprogrammi, mille maksumus on kümme miljardit eurot aastani kaks tuhat kuusteist. see programm näeb ette oluliste eelarve konsolideerimist, strukturaalseid reforme ja erastamist ning see võimaldaks suutis äh, Küprose riigivõlal jääda jätkusuutlikuks äh, ja samas äh, tõhustaks riigi majanduskasvu potentsiaali. Te loomulikult teate, et teisipäeval Küprose parlament lükkas tagasi Küprose võimude kavatsuse seada sisse ühekordne stabiilsuslõiv selleks, et tulla toime äh, keerulise olukorraga finantssektoris. see ettepanek oli ja on äh, näiteks sellest, millised erandlikud asjaolud valitsevad Küprosel ja sellest, äh, mil määral finantssektorit tuleb kärpida nüüd on Küprose võimudel vaja välja tulla uue ettepanekuga Äh, pakkuda välja alternatiive ning eurorühm on valmis Küprost aitama äh, reformide läbiviimisel, tuginedes siis äh, kokkulepitud kohandamiskavale tahaksin selgelt välja öelda, et eurorühm oli ja on seisukohal, et väikehoiustajaid tuleb kohelda erinevalt suurtest hoiutajatest ja me kinnitame veel kord, kuivõrd oluline on tagada täiel määral hoiused, mis jäävad allapoole sadat tuhandet eurot Äh, sellisel nädalal võib selline väide tunduda ambitsioonikana, aga uue eurorühma esimehena tahaksin ma äh, lähitulevikus meie töö äh, nihutada kriisidele reageerimise strukturaalsetele aruteludele selle üle, kuidas edendada majanduskasvu ja konkurentsivõimet euroalas. ja seda tahaksin arutada ka teiega, võib-olla täna ja võib-olla ka järgmistel kordadel, kui me kohtume me ei tohi silmist kaotada oma pikaajalisi eesmärke, milleks on tugeva, jätkusuutliku ja kõikehõlmava majanduskasvu edendamine, mis loob töökohti ning säilitab Euroopa sotsiaalse mudeli millesse ma väga tugevalt usun. ma usun, et enamik meist on nende eesmärkidega nõus, vaidlusi põhjustab aga see, kuidas nendeni jõuda. enamik meist tunneb muret selle kriisi sotsiaalsete tagajärgede pärast ja seda muret ma jagan. nagu Teie oma raportis, mis puudutas iga-aastast majanduskasvu ülevaadet, mainisite, on kriis toonud kaasa olukorra, kus miljonid eurooplased elavad äärmiselt keerulistes oludes ja me ei tohi neid unustada, kui me töötame välja oma poliitikat aga teie raportis mainitakse ka seda, et selleks, et majanduskasvu saavutada, luua töökohti ning säilitada meie sotsiaalsed mudelid, peab euroala riigirahandus olema jällegi jätkusuutlik. empiirilised tõendid näitavad, et äh, suur võla ja SKT suhe aeglustab majanduskasvu Äh, see teeb lõpu majanduskasvusõbralikele kulutustele, äh, laenamine muutub kallimaks ning tulemuseks on turgude ebastabiilsus. Euroopa Keskpank on hiljuti samuti korranud, et me peame otsusekindlalt jätkama eelarve konsolideerimist äh, see mõjutab majanduskasvu küll lühemas perspektiivis, aga see on vajalik eeltingimus stabiilsuseks, mis omakorda on vajalik selleks, et meil oleks tulevikus jätkusuutlik majanduskasv Äh, tugevdatud stabiilsus- ja majanduskasvupakt ning fiskaallepe on meie riigi rahandusstrateegia nurgakivideks. Need tagavad usalduse tarbijatele ja turgudele ja mina näen oma töö olulise osana hoolitseda selle eest, et euroalas nendest ka kinni peetakse. ning selles kontekstis äh, tuleb alati silmas pidada seda, et strateegiaid saab diferentseerida ainult riigipõhisel alusel aga samas tuleb alati äh, kinni pidada nendest kohustustest, mis on kooskõlas stabiilsus- ja majanduskasvu paktiga. liikmesriigid, kes äh, graafikus ei püsi, peavad äh, reeglid, pakti reeglitest kinni pidama, kohaneda on vaja kiiresti ähm, ja tuleb hoolitseda selle eest, et riigi rahandus oleks pikemas perspektiivis jätkusuutlik. ja seda ma ütlen ka olukorra kohta Hollandis. prognooside kohaselt peab meie puudujääk sel aastal olema eesmärkidest kõrgemal ja seetõttu kiitsime kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks heaks ka täiendava säästude paketi äh, selleks, et majandus saaks äh, äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kasvada. Need eelarvekärped ei ole sellised, mida me poliitikasse tulles tahtsime sisse viia, aga ma usun, et antud hetkel ei ole neid võimalik vältida ja lõppkokkuvõttes on neist kasu kui eelarve konsolideerimine on äh, vältimatu, siis on äh, vajalik, et me paralleelselt viiksime ellu ka strukturaalseid reforme, et parandada konkurentsivõimet ja edendada töökohtade loomist. meil on vaja innovatsiooni, vaja toetada uusi tehnoloogiaid ning teadus- ja arendustegevust. Äh, me peame pidevalt suurendama oma töötajate oskusi eriti noorte inimeste oskusi ning võimaldama neil saada ka praktilist töökogemust lugupeetud saadikud, kriis on näidanud, kuivõrd sõltuvad me üksteisest oleme Rahandusliidus ja see on samuti näidanud, kuivõrd oluline on see, et me süvendame Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu integratsiooni selleks, et parandada selle toimimist ma kõnelesin juba sellest, kui oluline on integreeritud eelarve ja majanduspoliitika raamistik. integreeritud finantsraamistiku väljatöötamine on samuti väga oluline niisiis need teemad, äh, mis on seotud Pangandusliiduga, need on küll ECOFIN-i pädevuses enamalt jaolt, on mul siiski väga hea meel, et selles valdkonnas on saavutatud konkreetseid edusamme. Äh, ühtse järelevalvemehhanismi alane kokkulepe ja, ja krediidiasutuste üle järelevalve on väga oluline samm selles suunas. see loob integreerituma finantsraamistiku euroalas nüüd äh, peame kiiresti edasi liikuma ettepanekutega, mis puudutavad ühtse kriiside lahendamise mehhanismi loomist selleks, et pankroti äärel pangad äh, saaksid oma tegevuse lõpetada äh, korrapärasel ja võimalikult säästlikul viisil. ja sel ajal, kui me astume neid reforme euroalas, peame me hoolitsema selle eest, et euroala laienemine jätkub Äh, vastutustundlikul moel. ühelt poolt äh, liikmesriikide konvergentsi tase, nende liikmesriikide oma, kes tahavad eurot kasutusele võtta, vajab põhjalikku hindamist. teisalt äh, need juhtimissüsteemid, mis tagavad euroala laienemise hea toimimise, peavad tõesti olema, toime, olema laitmatud Äh, ma tahaksin öelda, et mul on väga hea meel äh, Läti hiljutise taotluse üle saada konvergentsi raport. see kinnitab veel kord, et euro on asjakohane ja ligitõmbav projekt äh, ja Euroopa projekti keskmes. Need on siis mõned valdkonnad, millele tahaksin oma töös keskenduda eelseisvatel aastatel ja tahaksin nüüd kuulda teie seisukohti ja vastata teie küsimustele. Thank you very much. Well, that's a, a very good start to be within time suur tänu, see oli nüüd väga hea algus meie päevale ja järgisite ka meie ajakava, sest see teeb meie äh, edasised tegevused märksa lihtsamaks. ja alustame nüüd esimeste küsimuste vooruga. kõigepealt siis Rahvapartei koordinaator Jean-Paul Gauzes. aitäh, president. kõigepealt tahaksin teid tervitada siin äh, Rahvapartei kolleegide ja iseenda nimel. Te tuletasite meelde, et oli assistent kord parlamendis, nüüd olete teisel ametikohal ja ma loodan, et te ei ole unustanud, mis tööd te siin parlamendis tegite ma ei hakka teile esitama Küprose kohta küsimusi, küll teised seda teevad. avaldan aga kahetsust, et see eh, segadus, milles need teadused te, teadaanded tulid, eh, Äh, pani kodanikud uskuma, et, äh, et rünnatakse hoiuste tagatisi. nii, ja see on äh, tegelikult, mis tegelikult toimus, oli loomulikult erinev. ma tahaksin aga esitada teile ühe teise küsimuse. kuidas te näete parlamendi rolli, Euroopa Parlamendi rolli ning suhteid parla-, rahvusparlamentidega, te olete äh, Äh, teinud avaldusi sellel teemal äh, hiljuti ja ma tahaksin teada, mida teie arvate, millist äh, rolli peaks Euroopa Parlament mängima näiteks eurot puudutavates küsimustes, sest sellega te tegelete põhiliselt, ja, ja milline pea, peaks olema koostöö Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel, aitäh uh,! Thank you! suur tänu! ma arvan, et on äärmiselt oluline tugevdada Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamendi vahelist edasist koostööd. Euroopa Parlament mängib väga otsustavat rolli seadusandlikus töös, mis puudutab Euroopa Rahaliidu seadusandlust, kõik, kogu see töö, mis tuleb teha, see on ECOFIN, siis see puudutab kapitalinõuete direktiivi, kõiki muid nõudeid, reegleid see kõik vajab väga tihedat koostööd Euroopa Liiduga, nagu see praegusel hetkel ka toimub, seda vajab koostööd Euroopa Parlamendiga. kuid mis puudutab rahvusriikide parlamente, siis äh, koostöö, mis on toimumas, on alati kasulik ja see tugevdab ka meie äh, Brüsselis tehtavate otsuste legitiimsust ning ma usun, et siin äh, see koostöö võib muidugi alati edasi arendades, võib-olla komisjoni tasandil, see võib olla parlamendi enda tasandil okay.. Case... suur tänu. Elisa Ferreira, palun. suur tänu. suur tänu, et leidsid aega täna siin viibida tahaksin tervitada teid siin. mul on väga hea meel, et te siin viibida, kui kahjuks ma pean teid ka kritiseerima, sest äh, Brüsseli puhul on meil probleem, vabandust, Küprose puhul meil on probleeme ja kui me rääkisime hoiuse tagatises sada tuhat eurot, siis see oli kriisiolukorras ainuke lootuseallikas kodanike jaoks. ning äh, ma usun, et äh, eelmisel nädalavahetusel langetatud otsus tõesti kõiguta seda usaldust mitte ainult Küprosel, vaid äh, terves Eurotsoonis. ma tahaksin teil väljenda oma vastuseisu sellele arusaamale, mis on nüüd tekkinud, mida te sellele vastuseks ütlete, kus räägitakse sellest, et meil on nüüd Eurotsoonil ainult üks pank, üks järelevalveasutus, aga äh, liikmesriigid peavad ikka oma panku ise päästma, nii et äh, lõpptulemusena on need maksumaksjad ja väikehoiustajad, kes peavad selle kõik äh, kinni maksma selleks, et äh, päästa suuri pangakliente ja suuri äh, osakute ja aktsiate omanikke, kuigi arvatakse, et osad neist tegelevad rahapesuga. nii et kui me räägime siin äh, kriisi lahendamise mehhanismist ja Eurofondist, kas siin ei võiks olla ka fiskaalkoordinatsiooni Euroopa Liidus, kas me ei peaks siin võitlema maksuparadiiside vastu? ning kui me räägime rahapesuvastasest direktiivist, kas siis teie eesistumise ajal ei võiks need olla äh, prioriteetsed valdkonnad? Um, uh, your... suur tänu teie küsimuste eest ma arvan, et see ongi põhiliseks küsimuseks äh, sellel nädalal, nii et seetõttu ma peaksin selle kõigepealt ette võtma. mida meie Eurogrupis oleme teinud pärast mitmeid kuid kestnud ettevalmistusi, kui me alustasime juunis esimeste läbirääkimistega, siis me rääkisime sellest, et äh, Küprosel oleks võimalik äh, alustada uuesti ja alustada uuesti just järjepidevalt, ehk siis me peame, peame vaatama koormuse jagamist, äh, võla äh, jätkusuutlikkust, me peaksime vaatama uut pangandussüsteemi mudelit, mis on Brüssel, mis on Küprose jaoks väga oluline. ja oluline on see, et see programm iseenesest ei tohiks olla rohkem kui kümme miljardit, sest kogu laenusumma Küprosele on äärmiselt oluline, sellepärast et küsimus ongi selles, kas nad suudavad seda võlga ka tasuda, kas nad on suutelised äh, leidma endale ka mõistliku majandusliku tuleviku, nii et see on see põhiasi, mida me tahtsime teada. teine asi puudutas jätkusuutlikku võlakoormat Küprosele, see tähendab, et me vaatame võla ja SKT äh, suhtarvu, mis ei tohiks olla üle saja kolmas, meil on vaja restruktureeritud ning äh, head äh, majandussektorit, tervet majandussektorit, mis võimaldab Küprose edasist kasvu. ning see küsimus tekitaski äh, selle teema, mis puudutab koorma jagamist, võlakoorma jagamist, me leidsime, et me vajame ka Küprose kahepoolset äh, osalust, mis oli umbes kuus miljardit. paketi väljatöötamisel me mõtlesime ka selle peale, kuhu see koormus täpselt jaguneb ning me leidsime, et see on õigustatud, et äh, see koormus jaguneb ka nendele hoiustajatele, kes ei ole residendid, mitte ainult residentidest hoiustajatele, sest äh, maksumeetmed kui sellised oleks suunatud just kohalikele inimestele, aga pangandussektor pangandussektoris on ka er-, terve suur hulk inimesi, kes on hoiustajad, kuid kes ei ole Küprose residendid. nii et siin me vaatasime ka suuri hoiuseid, äh, mille hoiustajateks olid mitteresidendid. eurogrupp leidis, et äh, me, äh, meil on oluline just õiglane koormuse jagamine ning seega koormus suurematele hoiustele peaks olema suurem, kui on koormus väiksematele hoiustele. nagu te teate, et parlament keeldus seda aktsepteerimast, nüüd nad vaatavad alternatiive selleks, et suuta sama summaga välja tuua, aga mingil teisel viisil. ma loodan, et siin me näeme õiglast tasakaalu me püüdsime selle tulemuseni jõuda juba reede õhtul. nii et äh, Eurogrupp leiab, et see on äärmiselt oluline, et koormus jagatakse õiglaselt, suurem panus tuleb suuremat suurematelt hoiustajatelt võrreldes väiksemate hoiustajatega. edasi, kui me räägime hoiuste tagatiste süsteemist, siis see on täiesti kindel ja me kinnitasime seda ka äh, rahandusministrite tasandil, et äh, me garanteerime äh, hoiused kuni saja tuhande euroni, kuid mis puudutab seda äh, pangamaksu või seda hoiuste tasu, mis annaks äh, Küprosele võimaluse edasi minna, siis selle tegemist oli maksumeetmega, mida, mis on võrreldav siis äh, jõukuse maksuga ma mõistan, et esinaine juba alguses viitas äh, sellele, kuidas see teave edastati. kui me vaatame seda diskussiooni, mis sai alguse reede õhtul, laupäeva hommikul, siis loomulikult me oleksime pidanud alguses seda juba paremini sõnastama, teges, tehes vahet selles, kui meil on tegemist ühekordse jõukuse maksuga, ühekordse maksulaekumisega, mis on hoopis teine asi, võrreldes sellega, mis puudutab hoiuste tagatiste süsteemi, sest hoiu, hoiused on tagatud üle terve Euroopa Liidu, Liidu ning kõik rahandusministrid on rõhutanud selle punkti tähtsust esmaspäeva hommikul. Uh, suur tänu, äh, me läksime natuke ajast üle, aga see oli väga oluline küsimus, nii et Klintsi Alde, palun. Äh, äh, tere hommikust kõigepealt, mida ma tahaksin öelda, et mina saan asjast aru nii, et Euroopa stabiilsusmehhanism on kasutatav pankade restabiliseerimiseks, kui meil on tegemist süsteemse riskiga. ning tagatiseks ta,, tagatakse ka see, et raha makstakse tagasi. ning ma tahaksin teada, et kas te leiate, et olukord Küprosel kujutab endast süsteemset riski me teame ka seda, et järelevalve Küprosel on olnud äh, nõrgavõitu ja me teame ka seda, et see süsteem ei ole jätkusuutlik pikas perspektiivis. maksukoormus on madal, seadusandlike meetmete rakendamine ei toimu eriti hästi ja me oleme seda juba teadnud, mitte alla, alates eelmise aasta juunist, aga me oleme seda teadnud juba kahe tuhande üheteistkümne aasta sügisest, kui äh, Venemaa laenas Küprosele suure summa raha selleks, et Küprost äh, päästa raskustest. nii et miks teil on võtnud see nii kaua aega, et midagi ette võtta? siis me teame, et Venemaal on Küprosel suurel, suured huvid. seal on äh, Vene, Venemaal, Vene hoiustajatel miljardeid ja me teame, et äh, Nikosiat on kasutatud Venemaa poolt finantskeskusena, nii et mis on teie positsioon Eurogrupi juhina kui meil on tegemist sellega, et Venemaa mängib nüüd aktiivset rolli selleks, et refinantseerida Küprose võlgu? Äh, äh, danke, Herr äh, Klins. I will. suur tänu, härra Klins. ma vastaks ka saksa keeles, aga see oleks liiga oh oh riskantne. nii et igal juhul tänan teid teie äh, küsimuse eest ja ma lähen nüüd edasi inglise keeles osa Küprose äh, probleemist on seotud sealse pangamudeliga ja ohtudega, mis on seotud panga juhtimisega. osa lahendusest on seotud sellega, et panku tuleb rekapitaliseerida, neid suurust, nende suurust tuleb vähendada ning nende ärimudel peab olema mõistlikum. ärimudelit tuleb saneerida. osa programmist me oleme vaadanud ka koha peal äh, rahapesus vastast äh, seadusandlust, kuidas neid rakendatakse, osa programmist on seotud ka äh, tõusnud maksukoormusega. küsimus, miks on see nii kaua aega võtnud, siis minul on sellele küsimusele väga raske vastata. osa on seotud sellega, et maksupoliitika iseenesest on siseriiklik poliitika ning siinkohal on vaja teha veel äh, väga palju, kuid on kindlasti, e, teil on õigus selles osa, osas, et see on võtnud liiga kaua aega, sellega on kaasnenud mitmed ohud. Te küsisite, kas äh, Küpros kujutab endast süsteemset riski. ma arvan, et praeguses olukorras ma ei ütleks nüüd ebastabiilsuse olukorras, aga Äh, muretsedes Eurotsooni ebastabiilsuse pärast. me peame kõigepealt kaitsma Eurotsooni ühtlust, nii et kui me arutame seda, kas tegemist on süsteemse riskiga, kas me peaksime midagi siinkohal ette võtma, siis me peaksime siit kohe edasi liikuma, küsides, et mida me siis sellega ette võtame. mina tahaksin seda probleemi lahendada sellisel viisil. nii et praegusel hetkel ma ütleks, et tegemist on süsteemse riskiga ja ma arvan, et viimaste päevade rahutused on kahjuks seda meile ka tõestanud. olles seda nüüd öelnud, siis me peaksime tegema tööd selles suunas, et jõuda Küprose puhul sellise programmini, mis seda riski leevendab. Te esitasite küsimuse ka Venemaa rolli kohta siis nagu te juba ütlesite, siis kaks koma viis miljardit on see laen, mida Küpros on Venemaalt saanud ning äh, pärast reedest koosolekut oli meil olnud juba mitmeid kogusamisi venelastega, mida selle laenuga saab teha, kas selle laenu intressimäära võiks vähendada. kuid kui me vaatame muid variante, kuidas asjaga edasi liikuda, kas see võiks olla mõni muu laen, kas meil võiks olla tegemist investeeringutega pankadesse, siis venelased on meile öelnud, et nemad selleks valmis ei ole ja ainuke asi, mida arutati nende nädalate jooksul enne koosolekut oli see, et kas me saaksime olemasoleva laenu tähtaega pikendada ja kas midagi, midagi saaks ette võtta intressimääradega. Küprose valitsus arutab Vene Föderatsiooniga, kas siin me võiksime, kas siin oleks võimalik leida mingit muud lahendust, kuid me veel ei tea seda tulemust, me arutasime seda paketti ja me rääkisime Venemaaga sellest laenust nüüd, mida ma võin lisaks siin öelda, et kui äh, Venemaa ütleb, et me oleksime valmis äh, rohkem raha laenama, siis jätkusuutlikkuse osas sellest ei oleks mingit kasu, sest äh, Küprose võlakoormuse kasvatamine ei aitaks neil suunduda uue finantstuleviku poole. meie eesmärgiks oli aidata Küprosel probleeme vähendada et äh, nende finantssektor oleks äh, jätkusuutlik, teguts-, tegutseks mõistlikel alustel, me leidsime, see programm ei tohiks olla suurem kui kümme miljonit, sest vastasel juhul ei ole see Küprosele hea uus algus. E suur tänu, Dirk-Jan Epping ma tahaksin teid ka omalt poolt äh, tervitada teid Euroopa Parlamendis, tervitades teid äh, meie fraktsiooni nimel. Te olete oma tööga head algust teinud, eelmisel aastal öeldi, et kriis on praktiliselt äh, möödas, kuid ilmselt nad ei äh, pööranud asjale piisavalt hästi hea tähelepanu, sest Küpros on nüüd juba viies riik, mis vajab abi. kuid põhimõtteks on ikkagi see, et see ei tohiks olla Euroopa maksumaksja, kes äh, päästmise kinni maksab, ka teised peavad selle eest tasuma. ettepanek sisaldas ka seda punkti, et ei äh, taga enam sadat tuhandet äh, eurot hoiustena väikehoiustajatele. kes selle ettepaneku tegi? kas see oli teie, kas see oli äh, Keskpank, kas see oli Küpros? Äh, te rääkisite õiglasest tasakaalust ja te vajate õiglast tasakaalu panustesse, mis tähendab, et te olete sellega nõus, et reedel tehtud ettepanekus tegelikult ei olnud tegemist õiglase tasakaaluga. kes selle ettepaneku tegi? Küprosel inimesed leiavad, et nendel on ka õigus äh, päästepaketile, kuid samas me teame, et Küpros ise on selle probleemi endale suures osas, osas ka tekitanud. nii et võib-olla teie suhtumine on mõnevõrra naiivne suhtumises härra Putinisse. ma härra Putinit isiklikult ei tunne, mul on küll mõningaid äh, kontakte Venemaal ja ma tunnen äh, venelasi päris hästi, ma usun, et äh, Putin äh, mängib teiega, ta annab teile lootust, äh, siis seejärel suurendab nõudmisi ja ma usun, et me kõik teame, et Venemaa osalus Küprose majanduses suureneb. me teame, et venelased on olukorraga rahul ja te ei suuda härra Putiniga toime tulla. Eh, eh, dank u wel, eh, heer Epping, voor uw... Suur tänu, härra Epping selle küsimuse eest ja kõigepealt äh, te ütlesite, et mõningad meie hulgast usuvad, et äh, kriisi lõpp on käes ja seda veel usuti hiljuti. mina ei ole kunagi väga selgelt selliseid asju öelnud välja, minu arust on, äh, endiselt oleme õhukesel jääl ja eelmine nädal näitas meile väga selgelt kätte, kui õhukene see usaldus on, isegi siis, kui finantssurud on taastunud aga mul oleks hea meel, kui me saaksime öelda, et kriisi lõpp on käes, minu arust ei ole me ka sellesse faasi jõudnud. Te ütlesite, et päästepaketi õigust kui sellist ei ole, aga samas võime öelda, et meil on ühine huvi ja ühine huvi on toetada, tugevdada euroala, toetada pangandussektorit kogu euroalal, sellepärast et nakkusoht on alati olemas ning meie ühine huvi on ka euroala terviklikkust säilitada. nii et tõepoolest õigust saada päästetud ei ole, aga samas pühendumus aidata Küprost nende raskustes on. Teie küsimus oli, kes selle äh, sajatuhandelise ühekordse maksu siis äh, kehtestas, äh, hoiustele sada tuhat. mina võtaksin vastutuse euroala juhina mina ei saaks öelda, et vot üks ja teine inimene või see institutsioon tegi seda, see oli meie ühtne otsus ja kui keegi vastutuse võtab, siis olen see mina. seda ühekordset maksu saan ma äh, toetada, sellepärast et see on üks võimalus konkreetselt pangandussektori panust küsida ja see on äh, vältimatu, kui me tahame luua sellist Äh, paketti, äh, kus võlakoormus ei kasvaks suuremaks kui see kümme miljardit, mida ma mainisin. nii et minu arust lõpp-paketis peaks olema mingisugune ühekordne maks äh, või tasu, milles me võiksime kokku leppida ja mitmed euroala liikmed, nagu ka mina sealhulgas, loodan, et see on õiglane pakett, mis õiglaselt jagab ka koormuse erinevatele osapooltele nii et te ütlesite, et see, kuidas reede õhtul asja ajati, ei olnud õiglane. jah, see oli õiglane tegelikult selles mõttes, et väikehoiustajate koormus oli väiksem kui suuremate oma, aga mina isiklikult oleksin tahtnud seda veel õiglasemat, õiglasemas vormis näha ja euroala tervikuna äh, ka ütles oma ühisavalduses esmaspäeval, et me otsime sellist lahendust, mis lükkaks tasakaalu veel kor-, äh, veel edasi suuremate hoiustajate peale. aga me koostööd teeme ju erinevate riikide vahel, see ot-, oleneb ka abivajajast riigist, me ei saa kellelegi midagi peale suruda, meie läbirääkimiste tulemus äh, reede õhtul äh, oli selline, nüüd kahjuks väga ebasobivalt meedias loodi kohe sild sinna hoiuste tagamise juurde aga ma loodan, et me jõuame veelgi õiglasema lahenduseni õige pea. Äh, nüüd edasi roheliste juurde ja Bas, äh, palun, teil on sõna. suur tänu, Sharon. ja tere hommikust, äh, härra Asjublum, väga meeldiv on teid siin täna näha. kui ma õigesti aru sain, siis eile te ütlesite, et arutelu on käimas äh, liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi vahel ning et te tahate, et äh, rahvusparlamentidel oleks suurem roll aruteludes. tahaksin teile öelda tere tulemast Euroopa Parlamenti. meile teeb muret just see lõhe, mis praegu euroalas ja liikmesriikide vahel on. kui te vaatate Saksamaa debatti ja Küprose debatti, siis te näete, et kaks erinevat maailma on see. sellepärast ongi vaja Euroopa Parlamenti ja mina arvan, et äh, euroala juhina peaksite te selle üle muret tundma praegusel hetkel võib öelda, et äh, Saksamaal on valimiste aasta ja seetõttu on Saksa valitsusel ilmselt väga raske kodus seletada, mis ja kuidas otsustatakse. ja teie euroala juhina peate tagama seda, et te saate need äh, erinevate tajude ja avalikuste lõhed ületatud. otsus on tehtud ja selline, et väikehoiustajad peavad päästepaketti panustama rohkem ja suuremal hulgal. Teie Eurogrupi juhina olete olnud nõus sellega, mikspärast te ei ennetanud selliseid otsuseid? Teie olete ju euroala stabiilsuse eest vastutaja ja praegusel hetkel see stabiilsus puudub. hullemgi veel, Financial Times ütleb väga selgelt, et teie just olite see, kes ütles, et väikehoiustajad peaksid kuus koma seitsekümmend viis protsenti oma hoiustest äh, ühekordseks maksuks andma. mida olete te valesti teinud ja mida olete õppinud tulevikuks um,? Eh, eh, suur tänu, härra Aikut, äh, küsimuste eest. minu märkused äh, eile Hollandis olid tõepoolest seotud sellega veel kord tegin siis eile Hollandis äh, väljaütlemisi demokraatliku legitiimsuse teemal Euroopas ja mina muidugi euroala või Eurogrupi presidendina mm, seletasin seda, mida me Euroopas praegu teeme, avaldasin oma muret selles osas. minu vaatepunktist ei ole küsimus selles, kas parlament peaks tegema rohkem, kas parlamendil peaks olema laiem mõjuvõim äh, otsuste tegemise protsessile. loomulikult see on oluline ja eile ma ütlesin ka, et ma toetaksin parlamentide äh, suuremat rolli otsustusprotsessis, aga minu peamine mure oli selles, et äh, praegu tundub, et see ei aita kaasa et äh, saavutada Euroopa riikide avalikkuste poolehoidu sellele, mis euroalas juhtub ja seetõttu tõstatasin ma põhiküsimuse, nimelt kuidas oleks võimalik Euroopa valijate äh, usaldusväärsust Euroopa poliitikate suhtes tõsta? Teie olete selle ümber defineerinud ja ütlete, et äh, see on erinevate riikide vaheline debatt. ma ei ole küll kahjuks sellega nõus. muidugi on riikidevaheline debatt ja riikidel on erinevad äh, lähtealused, on erinevad huvid, aga samas on väga elav debatt ka riikide sees. vaadake Itaalia valimisi, Euroopa küsimused olid põhiküsimused, ka minu koduriigis täpselt samamoodi. ja tõepoolest, vahel on riikide vahel erisused ja huvid on väga erinevad. aga ma arvan, et see kompromiss, milleni me jõudsime, oli ka erinevate huvide vaheline kompromiss. nagu ma juba ennist ütlesin, siis tegemist oli paketiga, mis võimaldas Küprosel jätkusuutlikku võlakoormust äh, saavutada. me oleksime võinud teha suurema päästepaketi, aga see ei oleks lõppkokkuvõttes Küprost aidanud. see oli võimalus tegelikult äh, tervemat ja mõistlikumat äh, finantsteenuste sektorit pakkuda Küprose jaoks, selle asemel, et see täiesti äh, põhja lasta. Äh, ettepanekuid oli ka radikaalsemaid, kuidas finantssektoriga Küprosel ringi käia. me püüdsime lihtsalt taaskäivitada Küprose finantsteenuste ja pangandussektorit jätkusuutlikumal moel. siis te viitasite väikehoiustajate küsimusele. Te ütlesite, et ma tegin vea, ma oleks pidanud kuidagi ennetama seda olukorda nagu ma ütlesin, ma täieliku vastutuse võtan selle eest, sest mina olen ju Eurogrupi juht, aga ma samas pean ka ütlema, et just erinevate riikide huvid, arvamused ja ka Küprose enda valitsuse positsioon, püüdes tagada õiglaste tasakaalu, vältides väga suurt abipaketti, viiski kõik selle tulemuseni. ja juhina või esimehena on vaja leida kompromisse erinevate riikide, erinevate eesmärkide ja ühise huvi nimel. nii et äh, isegi kui ma oleksin midagi suutnud muuta, äh, ärme üldse sinna lähegi, aga ma ei suutnud takistada seda protsessi, sellepärast et protsess oli erinevate huvide vahel kompromissi leidmine. ja nüüd edasi kuue nimel Nicolas Šuntas, palun veel üks küsimus, mida ma ei vastanud, ütleb härra Disselblom, Financial Timesi äh, lugu, see tsitaat konkreetselt oli vale. ma olen erinevaid nimesid lugenud Financial Timesist erinevatel päevadel, ütleb Sharon Bowles. ja nüüd äh, Nikolas, palun olge hea. veel ära. Äh, härra härra rühma esimees, teie esimene äh, viibimine meie ees äh, siin äh, näitas, et äh, kriisi lahendamiseks ei olnud midagi varem ette võetud ja nüüd, mis puudutab Küprost ja konkreetselt hoiustajatele äh, osaks saavat maksu on tegelikult praegu hoiustajate ja Euroopa avalikkuse osas tekitanud usaldamatust. see on viga ja seetõttu me küsime, et kas te olete üldse kompetentne või millised on teie eesmärgid. härra Schäuble on öelnud, et kes iganes investeerib oma raha riikidesse, kus on vähem, väiksem maksukoormus ja ka vähem kontrolli finantssektori üle, siis eh, kui see finantssektor ei tööta jätkusuutlikult, siis on probleem. nii et eh, Saksamaa eh, majandus, rahandusminister on öelnud, et jätke maha need pangad ja tulge Saksa finantssektorisse üle, sest praegu on antud ära suured varad peaaegu muidu eest Kreekas, müüakse naftapuurimisõigusi äh, Küprosel. kui me vaatame SKT suhet äh, ja võlasuhet äh,, on teatud riikides veel hullem seis kui Küprosel ja seetõttu küsivad Euroopa kodanikud, et kuhu ma siis oma hoiused panen, kuhu panen ma selle raha, mida mul igapäevaselt vaja ei ole äh,. ja küsimus on, kas teistes riikides on hoiused ohus? um,. Thank you. suur tänu, härra Tšuntis. ma arvan, et äh, on väga oluline rõhutada, et äh, hoiuse garantii sellistele hoiustele, mis on väiksemad kui sada tuhat eurot, on, sellest põhimõttest peetakse kinni, see kokkulepe kehtib kõikide riikide puhul ja kui mõni riik peaks püüdma seda süsteemi õõnestada mingisugusel hetkel, siis on iga riigi üksik vastutus kompenseerida hoiustajatele see, mis siis sellest sajast tuhandest puudu jääb nüüd see ühekordne maks mis panustab äh, finantssektori ja pankade päästmisesse, on minu arust hädavajalik, sellepärast et kui me vaatame Küprose majanduse struktuuri, siis see on vajalik. ja päästepakett, mis oleks olnud suurem kui kümme miljardit eurot, ei oleks andnud mingisugustki võimalust äh, Küprose finantssektoril taastuda. ja seetõttu see tasakaal sellise mõõduka paketi vahel, mis oleks äh, Küprose finantssektoril taganud tuleviku, äh, samuti äh, arvestades Küprose majanduse enda aspekte, siis euroala seisukohalt oleks olnud vajalik, et Küpros ise ka panustab. ja ma arvan, et see ongi vastus teie küsimusele. ja kas ma olen pädev või mitte, siis peate selle üle ise otsustama. Okay. <clears throat> Now, uh, the... Äh, läheme nüüd tagasi Rahvapartei juurde ja Corin Wortmann-Kool, palun. oot, üks. kuna mina olen ainuke fraktsioonilises kuuluvuseta saadik, kas saaksin nende nimel sõna? jah, saate küll, aga te ei andnud märku. Äh, menetlus nõuab, et, näeb ette, et te peate seda nõudma. ma vabandan aga te andsite sõna fraktsioonide esindajatele ja seega ma eeldasin, et olen järjekorras. jah. jah, palun. aitäh. Äh, ma jätkan hollandi keeles, ütleb äh, kõneleja. Äh, tere hommikust, härra Disselblom, tahaksin õnnitleda teid äh, uuel ametikohal, teie esimesed töönädalad on olnud päris keerulised. ning äh, ma mõistan, et nende probleemide lahendamine võtab teil väga palju aega ja ma mõistan ka, et siin on äh, usalduse küsimus. usaldus selles suhtes, kas inimeste säästud on kaitstud või ei, kas maks ja hoiuste tagatis on üks ja seesama asi Äh, kui te kõnelesite Hollandi parlamendis, siis te ütlesite, et te ei saa välistada võimalust, et selline asi võib juhtuda ka mõnes teises riigis. isegi kui olukord ei ole sarnane nagu Küprosel hetkel. et, et tuleksin siis selle juurde, mida Hollandi sotsiaaldemokraadid sellel teemal ütlesid Äh, näib, et Küpros plaanib nüüd äh, riigistada pensionifondid äh, uue sissetulekuallikana. see näib olevat vägagi dramaatiline lahendus, nii et, et minu arvates muudab see olukorra veelgi hullemaks ja tahaksin teada, mida teie sellest arvate. siis veel Äh, see, et maksed on nädalaks ajaks Küprose panga poolt külmutatud, selleks et inimesed ei võtaks oma raha äh, ja ei viiks seda riigist välja. Äh, näib, et see on aluslepingute rikkumine, vaba, kapitali vaba liikumise põhimõtte rikkumine. kas te kavatsete sellega tegeleda? härra Schäuble on öelnud, et et Küprose ärimudelis on viga, eh, on viga, et eh, väljas, väljast tulev raha mängib riigis nii suurt rolli. Eh, see peab paika ka mõnede teiste riikide kohta, kes ei ole euroalas ja see on jällegi vastuolus kapitali vaba liikumisega, nii et kuidas te hindaksite selliseid avaldusi, mida härra Schäuble on teinud? ning levib kuulujutt, et palju raha on Küproselt juba välja viidud, kas te võite seda kinnitada? Äh, kas teil on mingi seisukoht selles küsimuses ning minu viimane küsimus. Te rääkisite kümnelt miljardilt, mida on vaja. Äh, ma ei tea, kas see on laen, kas te saate selle raha tagasi või ei, aga kuidas on lugu Kreekale antud rahaga, seda raha oli palju rohkem, kas te ütlete nüüd, et oli vale Kreekale raha laenata? ja kuidas on lugu Euroopa maksustamisreeglitega? kas selleks ei ole vaja aluslepinguid muuta? mida sellest arvate, aitäh! Te kulutasite äh, ära peaaegu kogu äh, vastustamiseks ette nähtud aja, seega ei ole kindel, kas te just tingimata vastused saate. ma üritan vastata vähemalt mõnedele teie küsimustest. Teie esimene küsimus oli, äh, jah, ma tahaksin teid tänada mure eest, te küsite äh, Eh, kui eh, suure surve all ma selle kõige tõttu olen. Eh, antud hetkel loomulikult väga suure surve all, aga, aga ma tulen väga hästi toime. aitäh. Te tsiteerisite mind valesti selle kohta, mida ma ütlesin parlamendis rahandusministrina, ma tõesti kõnelesin parlamendis eile Küprose teemal kui rahandusminister Äh, sotsiaaldemokraadid äh, Hollandi parlamendis esitasid mulle küsimuse, kas äh, ma üritan mõelda äh, Hollandi aruteludele, mul on tõlkeprobleem praegu, ütleb kõneleja. ja äh, jah, ma ütlesin, et sellel ei ole mingit pistmist hoiuste tagamise süsteemiga, ma tean, et siin tekkis segadus äh, ja teiseks, ähm, Küprose olukord on väga spetsiifiline ja, ja finantssektoris tõesti väga problemaatiline. Äh, ma olen täiesti kindel, et äh, sellist lähenemist ei saa rakendada mitte ühegi teise riigi puhul, selle ütlesin väga selgelt ja konkreetselt välja. siis te küsisite veel, et äh, kas need määrused äh, või need sammud, mida on astutud, et pangad pannakse kinni, et inimestel lubatakse ainult väike summa raha, äh, raha automaatiliselt iga päev välja võtta. kas äh, on kapitali vaba liikumise põhimõtte rikkumine? kõneleja ütleb, et nüüd tekivad tal probleemid inglise keelega Eh, ma ei usu, et see on nii, eh, kõik on eh, olemasoleva õigusliku raamistiku piires, niimoodi võib käituda, kui on pangakriis. kriis, mis on osalt riiklik ja osalt Euroopa kriis, Küprose valitsus ja keskpank ja eriti Küprose keskpank omab juriidilisi vahendeid pankade sulgemiseks, kui on pangapaanika oht ja neid vahendeid praegu kasutatakse selleks, et olukorda maha rahustada ja praegu tehakse Küprosel tööd selle nimel, et leida viis, kuidas pangad järk-järgult uuesti avada ja, ja meie töötame välja siis lõplikku programmi. jah, sellega tuleb lõpetada, sest me oleme juba minutiga üle aja läinud ja nüüd Corin Wortmann kool. aitäh ei ole üllatav, härra Tasselblom, et teie inglise keel annab alla, sest et me oleme siin üritanud rääkida hollandi keeles ja meie siin Euroopa Parlamendis igatahes oleme väga, väga rõõmsad, et te siin olete. Teie ametiaja algus ei ole olnud just kerge, te pidite asendama eelmise presidendi härra Junckeri ja, ja peate alustama tööd läbikukkunud päästepaketiga aga teil on palju kogemusi ja ma suudan, et, ma usun, et te suudate teatepulga üle võtta ja äh, leiate head lahendused praegustele probleemidele. minu arvates oleks hea lahendus mitte Venemaa lahendus, vaid Euroopa lahendus ja Euroopa tingimused. aga ma pean ütlema, et Äh, mul on väga hea meel, et just nimelt teie selle läbikukkunud päästepaketiga tegelete, sest siiamaani kõik, mida me oleme kuulnud äh, teistelt juhtidelt, on see, et ega nemad süüdi ei ole, et see läbi kukkus. isegi rahandusministrid, äh, kes selle poolt eurorühmas hääletasid, ütlesid pärast, et ega nemad seda ei teinud. niisiis, et meil on väga hea meel selle üle, et te vastutuse võtate, see on positiivne märk ja sisendab lootust Äh, mul on üks küsimus, äh, mis puudutab väikehoiustajaid. võib-olla teil on äh, juriidilises mõttes õigus, et hoiuste tagatise süsteem on puutumata, aga tavaliselt kodanikud sellest aru ei saa. niisiis, kuidas oleks asju võimalik tulevikus korraldada, kui see peaks tulevikus vajalikuks osutuma, kui mõni teine pank niimoodi probleemidesse satub, kuidas peaks siis tegutsema? Äh, sellepärast et sellistes olu-, olukordades tekib pangapaanika oht. Äh, te rääkisite, et tahate edasi liikuda ka kriiside lahendamise mehhanismiga ja tahaksin teada, mida teie sellest kõigest arvate, sest minu arvates peaksid aktsionärid ja võlakirjade omanikud andma oma panuse, ka hoiustajad peaksid olema täielikult kaitstud. kuidas peaks asi teie arvates toimuma pangandusjärelevalve raames? me saavutasime sellel nädalal kokkuleppe järelevalvemehhanismi üle ja selle üle, kuidas toetada raskustesse sattunud panku, aga tahaksin teada, mida teie kõigest sellest aitate, aitäh, arvate, aitäh! aitäh, proua Wortmann-Kool nende küsimuste eest. Äh, ma ei tea, kas see päästepakett on just läbi kukkunud Äh, kui ma olukorda hindan, siis ma näen, et selle paketi vastu parlamendis hääletati ja Küprose võimud otsivad nüüd alternatiivset lahendust. kas see on võimalik äh, olemasolevates piirides, et asi oleks jätkusuutlik, on minu jaoks siis veel küsimärgi all meie eurorühmas oleme öelnud, et me anname küprostlastele aega ja võimalusi asjale erinevatest vaatevinklitest läheneda, tulla välja alternatiivsete ettepanekutega, aga need peavad olema rahalises mõttes usaldusväärsed, eh, rahaliselt ja majanduslikult jätkusuutlikud ja poliitiliselt teostatavad. nii et, et ma ei ole päris kindel, kas see pakett eh, on täiesti läbi kukkunud, sellepärast et ausalt öelda mina eriti palju alternatiive ei näe loomulikult võib selle lõivu teistmoodi kehtel-, kehtestada ning me oleme igati avatud uue äh,, õiglasemale lähenemisele selles osas, kuidas seda lõivu struktureerida. Te kõnelesite äh, pangapaanika ohust ja sellest äh,, kuidas pikemas perspektiivis hätta sattunud pankadega ümber käia. ma arvan, et me peame väga kiiresti tegutsema kõigi, et meil oleksid tõesti kõik need instrumendid, mida me vajame. detsembris ECOFIN-i kohtumisel me leppisime kokku ühtse järelevalvemehhanismi üle, millega nüüd asjad ühel pool, suur aitäh kiire töö eest selles vallas me leppisime kokku, et aasta jooksul pärast seda, kui teie olete kokkuleppe saavutanud, meil on nüüd kompromiss, et aastaga hiljem alustame, keskpank saab hakata siis järelevalve funktsiooni teostama. teiseks, meil on vaja ühtset Euroopa kriisilahendusmehhanismi. meil on vaja tugevaid vahendeid selleks, et aidata hätta sattunud pankasid ja teil on täiesti õigus, et kõigepealt tuleks selleks äh, Äh, äh, kaasata siis nende inimeste raha, kes on panga aktsionärid või võlakirjade omanikud. ja kõnelen praegu Hollandi rahandusministrina. Äh, kui me, me pidime ühe panga riigistama ja aktsionäride jaoks ei olnud tulemused just head, sest me pidime osa nende aktsiaid lihtsalt kustutama aga, aga teil on täiesti õigus, jah, niimoodi tuleb asjadele läheneda, aga meil ei ole olemas veel kõiki vahendeid ja seega ma olen äh, nõus, et nende vahendite väljatöötamiseks tuleb tegutseda väga kiiresti. Äh, nüüd eurorühmas me praegu töötame välja kõiki neid ähm, elemente, mis äh, puudutavad rekapitaliseerimist, nii et, et enne suve me tõesti saavutaksime kokkuleppe ka selles osas, kuidas seda siis täpselt teostada. aitäh nüüd Rahvapartei nimel Gunnar Hökmark, kes on ka raportöör äh, pankade maksevõime taastamise ja kriiside lahendamise direktiivi osas ja see direktiiv kattub mõneski mõttes sündmustega, mis toimusid. Gunnar, palun, aitäh! loomulikult oleme me keskendunud väga palju Küprose küsimusele ja tänastele probleemidele Äh, ja see kõik rõhutab, äh, kuivõrd oluline on Euroopa tasandil äh, lahenduse leidmine ja mitte Vene lahendus. aga väga oluline on taastada usaldus ja taast-, tagada ka hoiuste tagamise süsteem, sellepärast et kui me seda ei suuda, siis kaotame usalduse. ma arvan, et me oleme praegu jõudnud sellisesse etappi, kus väga palju sõltub usaldusest. ning tuleksin teie ettekande teise osa juurde. Te rõhutasite, et meil on vaja strukturaalseid reforme ei ole saladus, et ei ole esimene, kes seda rõhutab ja tõenäoliselt ka mitte viimane. Äh, äh, jah, äh, mõnikord mulle, mulle tundub, et me lihtsalt ainult räägime siin ja eriti midagi ei tee üheks põhjuseks loomulikult on see, et me ei pea rangelt kinni teistest reeglitest, mis meil on ja ma ei kõnele siin praegu stabiilsuspaktist. sest kui stabiilsuspakti õnne, õõnestatakse, siis tekivad meil finantsprobleemid, aga samas ei ole ka reforme. ja seetõttu tahaksin esitada küsimuse mitte Küprose kohta, vaid natuke suurema riigi kohta, millel on natuke suurem majandus, mis asub meie äh, Äh, mandri keskel, ütleme, et see ei täida stabiilsuspakti ja lükkab edasi selle, kuidas defitsiidireegleid rakendada. kuidas me siis peame toimima? sellepärast, et kui me ei toimi, siis õõnestame stabiilsuspakti ja me oleme investeerinud väga palju sellesse uude stabiilsuspakti, äh, nii selles osas, mis puudutab usaldust, kui ka uut hoogu reformidele probleem on selles, et kui me lükkame neid reforme edasi, siis me lükkame edasi ka majanduskasvu ja arengut. ning äh, teie olete siin nende probleemide keskel. Äh, me oleme kuulnud juba teie mõttekäike, teie kriitikat selle kohta, mis viimasel istungil toimus. mulle tundub, et äh, kui äh, Äh, me suurte majandusega riikidelt äh, nõuete täitmist ei nõua, siis on probleemid palju tõsisemad, nii et, et äh, ma tahaksin küsida, kuidas te kavatsete tegeleda probleemidega suuremates riikides kui Küpros? aitäh um,! Thank you, Mr Hökmark! aitäh, härra Hökmark, selle küsimuse eest ja suur aitäh ka selle usalduse eest, mida te minu vastu üles näitate Äh, äh, te usute, et ma suudan ka kõige suuremate probleemidega kõige suuremates riikides toime tulla, aga nüüd tõsisemas noodi, toonil. on äärmiselt oluline, et kui me tahame äh, uut majanduskasvu, siis tuleb läbi viia terve rida strukturaalseid reforme ja ma saan teie kannatamatusest aru. teisalt on kriis juba toonud kaasa terve rea muutusi ja strukturaalseid reforme paljudes riikides, sealhulgas ka minu kodumaal. reforme, mis äh, härra Hökmark ütleb, et ta ei pidanud silmas äh, kõneleja koduriiki. Äh, niimoodi on mul lihtsam rääkida, kui ma saan oma kodumaad näitena kasutada terve rida strukturaalseid reforme Hollandis lükati väga pikaks ajaks edasi ja ja paljudel meie majandusprobleemidel on, äh, põhjused lähevad tagasi äh, eluasemeturu juurde ja selle probleemiga me oleks pidanud juba kümme aastat tagasi tegelema. ja see on muideks nii paljudes riikides ja siin ei ole mingi, midagi äh, põhjapoolsete ja lõunapoolsete liikmesriikide vastandamisega. meil oli aega probleemide lahendamiseks, aga me oleme selleks liiga palju aega kulutanud ähm, ja Äh, nüüd oli, äh, kriis võimaldas luua siis sellise poliitilise surve, et ähm, äh, asi lahendada, näib, et kriis hakkab nüüd taanduma ja ka surve hakkab taanduma. me oleme välja töötanud terve rea uusi mehhanisme, mida tuleb veel katsetada. mehhanisme äh, Ähm, mille raames liikmesriigid valitsuste vaheliselt peavad üksteisega ühendust võtma ja ütlema näiteks, vaadake, et teie ei tegele oma tööturu probleemidega või teie ei paranda oma konkurentsivõimet. ja, ja see kõik mõjutab ka minu riigi majandust. niisiis, äh, ma arvan, et ühine tegevuskava ähm, äh, äh, omavahel arutamine, mida üks või teine tööturul teeb, üksteiselt õppimine on väga oluline ning samuti on olemas seos stabiilsuspaktiga. kui riigid nagu näiteks Holland ja lubage, et ma jään Hollandi näite juurde ja ei kasuta seda teist suurt riiki Euroopas, sellistes riikides nagu, kui selline riik nagu Holland ei suuda saavutada ülemäärase eelarve puudujäägi vähendamise eesmärki, siis peab olema küll üks väga hea põhjus, miks nad seda ei suuda saavutada Äh, tõesti on vaja väga konkreetseid erandlikke olusid majanduses. Holland peab tõestama, et võtab kasutusele erakorralisi meetmeid selleks, et järgmise paari aasta jooksul eelarve vallas säilitatud eesmärke saavutada, aga mis puudutab strukturaalset osa, siis seal peab olema küll väga hea seletus, mida nad struktuuri osas teevad ning mis puudutab neid erakorralisi majandusolusid, siis on vaja ka erakorralisi meetmeid selleks, et äh, jõuda tagasi sellele kursile, mis on seatud. on vaja veenvat äh, lugu strukturaalsete reformide kohta ja ainult sellistel juhtudel võib anda äh, mõnele riigile lisaaasta. aga see järeleproovimine peab olema tõesti karm ja hindamine peab olema individuaalne, nii et, et mida te siis Prantsusmaaga teete, küsib härra Hökmark um,. France, France as any other country. Äh, Prantsusmaa nagu iga teinegi riik äh, saab hinnangu nende kriteeriumite alusel, kas nad saavutavad selleks aastaks seatud eelarve eesmärgid. kui ei, siis mida täiendavat nad on teinud selleks, et neid eesmärke saavutada nii kiiresti kui võimalik järgmisel aastal ning äh, mida nad on teinud strukturaalsete reformide kontekstis. ja see puudutab nii Prantsusmaad kui ükskõik millist teist riiki ja sellega lõpetan. aitäh. jah, see oli kuuese õigusloomepaketi parim kokkuvõte, mida me siiani oleme kuulnud. ja nüüd sotsiaaldemokraadid ja Peeter Siimon, kes on äh, hoiuste tagamise süsteemi äh, raportöör. Peeter, palun. aitäh äh, esinaine, härra Disselblom, parlament võitleb igal rindel tõe ja õigluse eest, tarbijakaitse eest. me eh, saame aru, mida te üritate meile siin täna pähe määrida, te üritate meid lihtsalt petta. Eh, ma eh, saa-, tunnen teile küll isiklikus plaanis kaasa, aga me ei saa sellega leppida, mida te räägite Äh, jutt käib praegu lõivust või maksust, äh, juriidilisest aspektist võib ju kõik olla korre-, korrektne, aga mida eurooplased ütlevad teile, mida ütlevad inimesed, kes äh, arvasid, et neil olid hoiused tagatud saja tuhande euroni ja nüüd nad vaatavad seda paketti ja, ja teie ütlete, et et ainult siis, kui see pakett heaks kiidetakse, siis nad saavad selle tagatise. mis õigusega te teilt raha ära võtate? Äh, inimesed kogu Euroopas saavad teada tegelikult, et te ei pea oma lubadustest kinni, et teie lubadusi ei saa uskuda, aga usaldus on kõige olulisem asi, nagu me oleme kogenud. ja härra Juncker on selles väga palju süüdi ja härra Schäuble on kõnelenud samast asjast nagu teie, nii et, et ärge palun tehke sedasama viga, mida on teinud teie eelkäija, te ütlete, see on ühekordne juhtum, seda ei kordu. aga vaatame näiteks Kreeka abipaketti ei äh, Eh, tol korral inimesed ei uskunud teid, investorid ei uskunud teid ka ja eurorühma lisad ei olegi usutud, enne kui eh, tuli härra Draghi ja ütles, et eh, me tagame piiramatud laenud riigile selleks, et investorite usaldus tuleks tagasi. aga kuidas saada tagasi hoiustajate usaldus Euroopas, siin ei ole Draghit, kes teile appi tuleb härra esimees, teie vastutate ja mitte Küprose valitsus Teie peate hoolitsema selle eest, et seda usaldust ohtu ei seata, teie vastutate, te peate Küprose valitsusele ütlema, et kuulge, sõbrad, nii asi ei lähe. ja, ja ma tahaksin teid küsida, miks äh, äh meil on keskpank ja, ja Juncker ja, ja miks nemad just ütlevad, et see on see, mida Kreeka peab tegema, see on see, mida Portugal peab tegema. Te olete endale võtnud õiguse öelda inimestele, mida teha ja nüüd hakkate lööma siin, looma siin mingit manööverdamisruumi, mis seab meid kõiki ohtu, seab ohtu kogu euroala, selline käitumine on vastutustundetu. Äh, miks te ei ütle äh, Küprose valitsusele, et äh, suured hoiustajad, kellel on üle saja tuhande euro sääste, peavad maksma? oh, oh. Äh, võib-olla need inimesed, kes panid äh, kak-, äh, kaks, hoiustasid aastal kaks tuhat kaheksa, võib-olla on tõesti teeninud palju rohkem kui Saksamaal või mujal, võtke nende käest see raha ja päästke väikesed hoiutajad, niimoodi loote usalduse Euroopas. aitäh selle küsimuse eest ma olen täiesti teadlik sellest, et mina eurorühma esimehena pean pidevalt töötama selle nimel, et saavutada inimeste usaldus ja ma olen täiesti teadlik, et ainus viis, kuidas me poliitikutena saame seda teha, on rääkida tõtt ja luua selgust. Need olid ka olulised äh, sõnad, mida te oma sõnavõtus mainisite tõde ja selgus tähendavad seda, et Küpros vajab euroalalt programmi, mis aitaks neil praegustest äh, probleemidest jagu saada. tõde on see, et euroala on valmis äh, sellist toetust osutama, aga selleks, et see oleks jätkusuutlik, tuleb koormat jagada ka Küprose poolel ja peamine küsimus on, kuidas seda teha. kuidas seda teha niimoodi, et äh, see on vastuvõetav küproslastele ja kuidas teha seda nii, et see on õiglane. ma arvan, et me kõik oleme nõus, et õiglane tähendab seda, et suured hoiustajad panustavad palju rohkem kui väikesed hoiustajad. me oleme kaalunud kõiki võimalikke makse, mida võiks kasutada äh, selleks, selle paketi raames. paljud maksud, mida me kaalusime ja ja mõned muideks, mõned maksud suurenevad äh, programmi raames, näiteks maksud kohalikele inimestele. ja me tõesti jõudsime järeldusele, et me peaksime paluma äh, tõesti, et äh, panustavad siis ka mitteresidentidest hoiustajad ning lõppkokkuvõttes arutasime, kuidas see lõiv peaks olema siis kokku pandud aga mis tahes tulemus, olgu see saavutatud reede öösel või kui me oleks seda kuu, kaks kuud rohkem arutanud, on selline tulemus, mida peavad toetama kõik liikmesriigid ja loomulikult ka Küpros ise. ja kui te ütlete, et ärge jätke inimestele manööverdamisruumi, siis niimoodi need asjad ei käi, vähemalt mitte Euroopa Parlamendis, mitte üheski nõukogus, mitte ühes, mitte ühelgi eurorühma kohtumisel, me peame inimestele jätma manööverdamisruumi jah, aga meil on plaanis saavutada kokkulepe nii kiiresti kui võimalik ja jah, me otsime viise, kuidas see õiglasemaks muuta. aitäh ja nüüd äh, Rahvapartei esimene asepresident, äh, meie komisjoni esimene asepresident Pablo Salva. aitäh, esinaine, lugupeetud äh, härra Disselblom mulle tundub, et kriisi kõige hullem osa on juba möödas äh, täna paljude Euroopa kodanike äh, ohvritele. Äh, sõltumata sellest, mida Küpros teeb, olen ma veendunud, et et meil on praegu olemas vahendid äh, Äh, nagu näiteks need, mis on Euroopa Keskpanga käsutuses. Äh, mõned aastad tagasi meil selliseid vahendeid ei olnud ja mulle tundub, et, et seetõttu see torm läheb ruttu mööda. ja sellel ei ole mingit kahjulikku mõju pikemas perspektiivis. majanduskasv ja tööhõive on meie prioriteedid. ning äh, reformide läbiviimine on riiklik küsimus, paljud riigid, mõned riigid ei ole veel neid reforme alustanud, aga mõned on teinud tohutuid jõupingutusi selleks, et äh, struktuurseid reforme läbi viia, aga see on äh, lahenduse üks sammas äh,. teine lahendus on seotud eurorühmaga. milline on teie strateegia Äh, tagamaks riigi rahandus ja, ja, ja edendamaks majanduskasvu ja tööhõivet. Äh, minu teine küsimus puudutab pangaliitu. Te ütlesite kaks korda, et meil tuleb luua pangaliidu teine sammas, see tähendab kriisilahendusmehhanism ja ma olen teiega loomulikult nõus. Äh, võib-olla Äh, Küprose olukord võiks olla stiimuliks, et selles vallas edusamme teha. ning mis puudutab äh, Pangaliidu kolmandat sammast, milleks oleks siis ühine äh, hoiuste tagamise fond, need oleksid siis minu küsimused teile. aitäh, härra Salba. nii palju ma hispaania keelt oskan, ütleb kõneleja Te ütlesite täiesti õigesti, et Äh, meil on nüüd palju rohkem vahendeid kui kriisi alguses äh, ning äh, on väljendatud, ära kunagi lase head kriisi raisku minna ma arvan, et meil on tõesti nüüd palju rohkem mehhanisme ja vahendeid, millega probleemidele vastu astuda. ning ma jagan teie lootust, et praegune kriis, Küprose kriis laheneb kiiresti milline on see strateegia, mis meil on majanduskasvu ja tööhõive stimuliseer-, stimuli-, stimuleerimiseks? ma arvan, et pikemas perspektiivis on oluline äh, meie majanduse haavatavuse probleemiga tegeleda. Te täiesti õigesti ütlesite, et äh, paljudes riikides on tehtud suuri jõupingutusi, Hiina on, vabandust, Hispaania on selline riik samuti, äh, Portugal, äh, Iirimaa ja, ja seda väga suurte sotsiaalsete kuludega, seda me peame ka tunnistama aga ma olen täiesti kindel, et nende riikide konkurentsivõime on tänaseks paranenud ning see on äärmiselt oluline uue majanduskasvu ja uute töökohtade jaoks. teiseks, ma arvan, et me peame kõik ühiselt ähm, töötama selle nimel, et meil oleks kaasaegsem ja tõhusam raha kulutamise viis nii Euroopa eelarve osas kui ka liikmesriikide eelarvete osas. minu arvates on äärmiselt oluline, et me üritaksime leida uusi vahendeid eelarves innovatsioonile, haridusele, selleks, et noortel inimestel oleks parem haridus, et neil oleks rohkem äh, tööalast kogemust, et neil oleks võimalik osaleda äh, äh, staažidel, niisiis see on äärmiselt oluline Äh, nõukogu, ülemkogu möödunud nädalal äh, äh, seadis üheks oma peamiseks prioriteediks noorte tööpuuduse vastu võitlemiseks ja selleks eraldatakse raha nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriikide tasandil selleks, et parandada siis noorte töövõima-, võimalusi. pangaliit ja kriiside lahenduse mehhanism oli teine küsimus, mille te mulle esitasite Äh, kui meil üleüldse on vaja rohkem stiimuleid, et kiiremini äh, tegutseda, siis äh, Küpros kindlasti on täiendav stiimul. aga selleks, et meil oleks jätkusuutlik majanduskasv Euroopa Liidus, on meil vaja Euroopa Pangaliitu, ma olen selles täiesti veendunud. üks meie suuremaid ohte on endiselt Euroopa finantssektor pangad vajavad tugevdamist, nende bilansid vajavad tugevdamist, järelevalve vajab tugevdamist, äh, kriiside lahendamise mehhanismid tuleb äh, luua selleks, et äh, toime tulla raskustesse sattunud pankadega. meil on vaja rekapitaliseerimisvahendeid ning me peame vaatama ka Euroopa hoiuste tagamise süsteemi. antud hetkel Äh, paljud inimesed arvavad, et Euroopa mehhanism on juba olemas, aga ainus asi, mis Euroopa tasandil on paika pandud, on ainult see sada tuhat eurot. aga see on liikmesriikide kohustus raha välja käia, kui pangad pankrotti lähevad nii et, et kõik need äh, vahendid, mis meil on, on siiski lo-, moodustavad siiski veel suhteliselt kaitsetu süsteemi ja meil on väga oluline seda süsteemi parendada, see on väga oluline, et taastada inimeste usaldus uh,. Thank you very much, now to suur tänu ja Le Mangok. Bonjour, monsieur le president et bienvenue au parlement uh,. tere tulemast Euroopa Parlamenti uh,. meil käib praegu ideoloogiline arutelu Äh, mis puudutab siis Küprosel juhtuvat, äh, see, seal seati küsimärgi alla hoiuste tagatist, äh, seades sisse siis selline lõiv ja samuti piiratakse kapitali liikumise vabadust. mina tahaksin teada, kas vastava valdkonna eest pädeva volinikuga on ka konsulteeritud sellel teemal? kas Äh, kas teda informeeriti näiteks pühapäeval või esmaspäeval? see oleks minu esimene küsimus ning teine küsimus, äh, kui Küprose episood tekitab probleeme, siis äh, probleemid on seotud euroala valitsemisega. memorandum, mis Küprosele esines, sisaldas mitmeid muidki nõudeid peale erastamise ja me siin Euroopas oleme viimasel ajal palju rääkinud makromajanduslikest tingimustest. komisjonil on terve rida dokumente sellel teemal äh, Äh, on inimesi, kes äh, nõukogus toetavad makromajanduslikku äh, tingimuslikku, aga siin tekib demokraatliku legitiimsuse küsimus kodanike poolt, sest kodanikud suhtuvad äärmiselt skeptiliselt nõukogu soovitustesse. et mina tahaksin teada, kas teie arvates need makromajanduslikud tingimused peaks kehtestama valitsustevaheliselt või tootate rohkem ühenduse meetodit, see tähendab rohkem dialoogi rohkem kaasotsustamist Euroopa Parlamendiga, eriti kui on vaja muuta aluslepinguid eelseisvatel aastatel ning äh, meie äh, võib-olla oleme natuke asju entendanud, sellepärast et meie siin parlamendis arutasime juba sellise parlamentaarse struktuuri loomist, et esindada euroala riike, kes saaksid siis omavahel pidada dialoogi, pidada dialoogi teiega, nõukoguga ja eurorühmaga. ma tahaksin teada, mida te sellest algatusest arvate ja seejärel, millised oleksid siis teie arvates suhted Euroopa Parlamendiga, aitäh uh,! Thank you, Mr Wang. suur tänu. ja ma nüüd siia teoloogilisse debatti ei laskuks, nagu te seda nimetasite. ma arvan, et selles osas on juba piisavalt palju öeldud. Teie esimene küsimus puudutas seda, et kas äh, komisjoniga suheldi, kas te mõtlete kapitali vaba liikumise teemad, siis Euroopa Komisjon on ju alati kohal. ja meile antakse nõu kõikide küsimuste osas, samuti ka õigusliku aluse kohta, kas see äh, on võimalik olemasolev, ole, ole, olemasolevat õiguslikku raamistikku arvestades ja ma peaks ütlema, meil selle vastuhääli ei olnud kuulda. kui meil oleks tegemist Euroopa Liidu läpete või määruse vastase olukorraga, siis me saame alati väga mõistliku äh, nõuandeid ja alati keegi ütleb, et jah, et seda tegelikult teha ei saa. nii et äh, seda me kontrollime uuesti, mis puudutab äh, makromajanduslikke tingimusi siis tegemist on valitsustevahelise äh, valdkonnaga. mina olen alati dialoogi poolt, aga ma ei näe laiapõhjalist toetust liikmesriikide vahel, kus me saaksime tegutseda kaasotsustamise suunas. nii et dialoogiga on kõik korras, ma olen äh, selles suhtes väga positiivselt häälestatud ja ma olen valmis tulema parlamendi ja rääkima äh, Äh, teie komisjoniga nendest teemadest, mis on meil päevakorras eurorühmas. ma olen äh, dialoogi poolt, sest sellisel viisil me saame tuua kokku äh, Euroopa Parlamendi, ka rahvusriikide komisjonid, kus me saaksime arutada makromajanduslikke teemasid koos, see oleks minu vastus. Okay, thank you very much and uh, now we can move on to another suur tänu ja Rahvapartei ja Markus Verber, kes on äh, MIFID-i raportöör, aga ma usun, et Küpros seda, sellega midagi ette ei võtnud. härra äh, Dijsselbloem, ich glaube, das kann suur tänu, ma arvan, et äh, see, mis äh, probleemiks nädalavahetuse otsuste puhul on kaks asja põhiliselt. esiteks, te korraldasite Euroopas suure usalduse kaotuse äh, Äh, nimelt, äh, et mitte ainult äh, maksumaksja ei pea kõige eest tasuma, vaid ka nüüd väikehoiustajad. aga teine asi, see teie ettepanek ja ühehäälne otsustamine selle üle, et Küprose ärimudelit sanktsioneeritakse, selle asemel, et öelda, et need, kes nüüd konkreetselt on palju raha teeninud selle läbi, peavad ka vastutama. Teie ütlesite aga, et jagame selle koorma kõigi vahel ära see tähendab, et Küprose ärimudel kui selline, mis on tegelikult katastroofini täna viinud, on jäänud lihtsalt puutumatuks. ja minu küsimus, millised äh, meetmed on siis konkreetselt need, mida te mõtlete võtta selleks, et Küprosel oleks euroalas jätkusuutlik konkurentsivõime äh, ning kuidas Küpros sellest ärimudelist saaks lihtsalt praegu loobuda, pesumasinaks olla musta raha jaoks erinevatest suurriikidest pärit oligarhide jaoks, suur tänu! Äh, Dankeschön. Um, you spoke of a... suur tänu. Te rääkisite suurest usalduse kaotusest. ja ma selle vastu ei väida, et meil nädalavahetusel alanud äh, diskussioon kindlasti mõjutab ka äh, hoiustajate ja investeerijate usaldust, kuid äh, samas ma arvan, et see diskussioon oli märksa tõsisem kui hoiustajate turgude poolne reaktsioon, vähemalt selline oleks minu arvamus. ma usun, et meil või, võiks olla rohkem kindlustunnet, kui me oleme leidnud, et äh, see situatsioon meil seda võimaldaks viimaste päevade jooksul, turud on tegelikult su-, tundnud ennast märksa kindlamalt kui meie. Äh, ma mõistan, et teil on selles suhtes mureküsimusi, ma võtan selle kõik arvesse, kuid ehk me oleks võinud juba algusest peale selgemalt väljendada seda, mis ettepanekuid me teeme, milline on siis hoiuste tagamise süsteemi osalus selles, kuid ma siin ei räägiks nüüd suurel määral usalduse kaotusest või kindlustunde kaotusest, ma ei ole sellega nõus ning te ütlesite ka seda, et see lahendus või see tulemus toetab tegelikult äh, Küprose ärimudelit, mina sellega nõus ei ole ja mida me püüame siin äh, teha, on seotud sellega, et me vastastikuse mõistmise memorandumis on meil need punktid kirjas. ja me tahame rangemalt kontrollida rahapesuvastaseid meetmeid nii et me ei vaata lihtsalt seda, kas seadusandlus on kaasajastatud, kas see, sellega on kõik äh, korras, vaid me tahaksime hinnata ka seda, kas finantsteenindussektori tegevus on korrektne. nii et siin äh, meil on vaja teha ära suur hulk tööd. teiseks, see programm tähendab ka maksukorralduse muutmist. kolmandaks, programmi tulemuseks loodetavasti, on ilmselt suur äh, sektori vähendamine. nii et siin me ei ole lõpetanud finantssektori tegevust Küprosel, sest see oleks väga halvasti majandusele mõjunud, vaid äh, me kõik tahame võimaldada Küprosel ja finantsteenindussektoritel teha uut algust, selles mõttes, et nad või-, saavad oma äh, suurust vähendada, kus neil on väga äh, hea maksukorraldussüsteem ja ranged rahapesuvastased meetmed, see on meie eesmärk, suur tänu. suur tänu. üks minut on järel, kui ma sain õigesti aru. et mul on üks äh, väike küsimus veel kui turud on mõistnud hästi, mida te tahate teha, siis on ju tore, aga kui te tulete minu ringkonda, siis me esindame inimesi, mitte turge. ja inimesed ütlevad, et me peame äh, kolm korda selle asja eest maksma maksumaksjatena, investoritena, siis meil lähevad intressid kaduma ja nüüd hoiustajatena maksame selle eest veel uuesti. ja see ongi see usalduskriis, mida, mis on tekitatud Äh, kas turud seda samamoodi näevad või mitte, see ei ole tegelikult minu asi, ma tahaks teada ikka kõigepealt seda, mida minu valijad ütlevad. Well let me just say that um, um, the vast amount Küprosel suurem hulk hoiuseid ei ole tegelikult hoiustajad, nad on investorid. see on kõigepealt esimene asi. teine asi on see, et ma oleksin teiega nõus ja me peaksime ilmselt hindama äh, tulemust, mis võiks olla õiglasem, me oleme seda varem öelnud ja ma usun, et äh, küproslased esitavad ka sellekohase ettepaneku. me oleme teinud äh, kõik ära, mis võimalik selle punkti osas ka reedel ning me loodetavasti saame hiljem selle kohta ka, sellekohase parema tulemuse. suur tänu, ma usun, oleme edastanud selle sõnumi, et saja tuhande euro tagamine hoiustena on äh, Äh, väga oluline ja see on tagatud. nüüd me läheme tagavaranimekirja juurde. Need kõigepealt äh, Tiis Mämmen, sotsiaaldemokraadid, demokraadid, Adi Kratsa. küsimus, enne kui ma äh, vastuste juurde lähen. härra Tassenblum, väga meeldiv teid siin näha juba seetõttu, et te näitate meie personalile, et kui te olete olnud siin assistent, siis on hea tulevik teid võim-, ka ootamas. kuid ma usun, et te olete kindlasti pakkunud nende, nüüd piisavalt äh, stiimulit. eurorühma esimehena, kas teile valmistab muret see, vastutus, mille on endale võtnud Euroopa Keskpank viimaste aastate jooksul, kus nad on öelnud, et äh, igal juhul euro peab probleemid üle elama. arvates on vajalik, et eurorühm võtab ette selliseid algatusi, mis vähendavad Euroopa Keskpangale langevat survet, püüdes leida uusi definitsioone sellele, mida solidaarsus eurorühma riikide vahel tähendab kas praegune riskijaotus Euroopa Keskpanga ja eurorühma riikide vahel on piisavalt hea, vähemalt eurorühma arvates? ning äh, viidates sellele, mida äh, äh, härra Ferber mainis, mis puudutab seda pesumasina efekti Küprosel, siis on selge, et Küprosel on probleeme rahapesu teemaga. aga kui me räägime maksude vältimisest, maksupettusest, terves Euroopas, kas me ei peaks seda lahendama Euroopa üleselt? meil ei ole siin ainult vaja head ja tugevat finantssektorit, vaid me peame ka toetama solidaarsust liikmesriikide vahel. härra eurorühma esimees, ma olen ise kreeklane, aga ma ei maini Küprose probleeme. ma arvan, et seda ju, seda juba arutati piisavalt, ma tahaksin rääkida äh, ebavõrdsusest äh, põhja-lõuna ning eurorühma perifeeria ja keskpunktide vahel ja me näeme, et need erinevused on äh, suurenenud finantskriisi tulemusena ja me oleme seda arutanud väga põhjalikult Euroopa Parlamendis. Äh, me nägime hiljuti ka härra Draghi vastavat avaldust ning tema ka hoiatas meid. ta mainis, et tootlikkus on erinev ning väga suured on ka palgaerinevused eurotsoonis. VKE-d, kes äh, loodavad äh, majanduskasvule, tunnetavad äh, seda erinevust, neile valmistab muret laenu võtmise hind ja kapitali olemasolu nii et minu küsimus ongi, kas tegemist on Eurotsooni äh, vast-, äh, strateegiaga, mis eksisteerib selleks, et probleemi lahendada, kui on olemas strateegia, siis millel see põhineb ning mida te arvate finantskonsolideerimisteemast, äh, mis on üles kerkinud erinevates riikides, sest nende programmide põhjal hinnatakse vajadust lahendada ära erinevused põhja ja lõuna vahel. Um... <clears throat> suur tänu. me näeme Euroopa Liidus väga suuri erinevusi ja mõned nendest jagunevad põhja ja lõuna vahel. me näeme siin äh, finantskriisi ja eurokriisi mõju, mis on neid erinevusi veelgi rõhutanud. ma arvan, et äh, see, mida Mario Draghi tahtis öelda et selleks, et Eurotsoon tervikuna võiks olla konkurentsivõimelisem, siis me peaksime no olema ka innovatiivsemad, me peaksime laiendama oma produktiivsust, suurendama tootlikkust, vähendama tööjõukulusid äh, võrreldes tootlikkusega, siin on vaja väga palju veel ära teha. see ei puuduta mitte ainult Põhja- ja Lõunariikide teemat, vaid see on ikkagi oluline teema kõikide riikide jaoks see puudutab ka näiteks mandriosa keskpaigas olevat riiki, see on probleemiks ka Hollandis. teiseks, äh, mitmed programmid, mis olid vajalikud kriisi lahendamiseks erinevates riikides, on andnud oma panuse ka sellesse teemasse, mis puudutab tööjõukulusid ja tootlikkust. kui me hindame tööjõukulusid erinevates Lõuna-Euroopa riikides, siis nende konkurentsivõime suureneb praegu päris hästi ning nende äh, suhteline positsioon Euroopa Liidu üleselt pareneb me näeme nüüd seda, et tehased liiguvad põhjast lõuna poole, põhja pool elavad inimesed rahul ei ole, aga tehaseid, tehased kolivad Hispaaniasse ka praegu ja see on seotud muudatuste ja reformidega, mis seal on toimunud. kuid eh, minu põhiliseks teemaks on see, et teinekord see arutelu on seotud rohkem sellega, et kas põhjapoolsed riigid ei võiks olla vähem konkurentsivõimelised ja kas nad võiks eksportida vähem sellest, et võimalikult lõunapiirkonna kasvu aga mina näeks seda, kui, et Euroopa Liit tervikuna äh, äh, rühm, sellise plokina võiks olla rahvusvahelisel tasandil tugevam ja me ekspordime ikkagi ülejäänud äh, maailma jagudesse, nüüd kui me hindame seda, milline on tasakaal Euroopa Liidus sees ja püüame neid erinevusi leevendada, siis me, äh, meil lähevad käest mitmed üleilmsed võimalused ja me näeme erinevusi äh, erinevates piirkondades, kus on, on investeerimisvõimalusi ja kui meie Euroopa Liiduna, kui kõik riigid võiksid osaleda selles üleilmses majanduskasvus, tugevdada ekspordipositsiooni, meie kõik koos, siis ma usun, et me jõudsime, jõuaksime uue majanduskasvuni Euroopa Liidus. siin ei, me ei räägi Euroopa Liidust ainult sellisena, mis peab andma nulltulemuse. suur tänu, Isbermans Excuses dat ik nou net jouw eh, vraag vergeten beantwoorden um.... ma vabandan, et eh, ma unustasin vastata teie küsimusele. Te küsisite, milline on siis see suhe Euroopa Keskpanga ja eurorühma eh, vahelist jaotust. ma ütleks, et tõepoolest, see on selge, et Euroopa, Euroopa Keskpank peab endale võtma praegu suurema rolli, kuid kriisi järgselt ähm, väheneb Euroopa Keskpanga tähtsus, kuid äh, praegusel hetkel me peaksime suhtuma asjasse äh, realistlikult ja see on selge, et Euroopa Keskpank peab mängima seda rolli, mis ta praegu hetkel, hetkel mängib ja see on väga konstruktiivne roll. me peaksime kindlasti hindama seda, et äh, seadusandjate ja instrumentide väljatöötajate poolt me püüame teha oma paremat selleks, et kriisi leevendada. teine küsimus oli seotud äh, rahapesu ja maksudest kõrvalehiilimisega ning ma tahaksin öelda, et võimalus, kuidas seda ära lahendada, on äh, seotud meie ühise koostööga, sest äh, jällegi meil on tegemist riikidevahelise konkurentsiga. maksukorraldus ja maksurežiim on riikidevahelise konkurentsi teema. kui me tahame maksurežiime tugevdada, siis me peame seda tegema koos ja see on ainuke väljapääs. ja see on siis nagu Hollandi rahandusministri küsimus no jaa, aga ma püüan vastata niivõrd äh, ausalt ja, ja tõeselt kui võimalik, sest tõepoolest meil on võimalus seda lahendada ainult koostöös. Sofi Interfeld, palun. suur tänu. kõigepealt äh, liberaalina ma tahaksin teid siin tervitada, ma usun, et me näeme teid ka päris sageli tulevikus. põhilised küsimused. Äh, me oleme rääkinud väga palju Küprosest täna, kuid me oleme kuulnud ka meedias kuulujutte teiste riikide kohta, mis võivad olla nüüd järgmised kriisikolded, kus on samuti süsteemsed riskid. ilmselt ei taha midagi praegusel hetkel selle teema kohta öelda, aga see valmistab mulle huvi. Äh, teine küsimus, te ütlesite, et meil on vaja Euroopa lahendust, kuid ma olen märkinud ka seda, et hoolimata olukorra kiireloomulisusest, siseriiklikud valitsused on ikkagi äh, rohkem seotud oma valijate huvidega, mitte Euroopa äh, ühiste huvidega ning selle tulemusena me püüame pidevalt lahendada ära kriise. me püüame selle asemel, et tuleviku jaoks plaane ette valmistada, te olete rääkinud pangaliidu tööriistakomplektist, kuid kuidas te saate ju, äh, suunata riikide valitsusi selle rakendamisele. nüüd, kui me räägime Euroopa Keskpanga ultimaatumist Küprosele siis ma tahaksin ka kuulda, mis on teie vastus sellele. suur tänu, proua Intifeld, nende küsimuste eest. kui me räägime teistest potentsiaalsetest probleemsetest riikidest ja kas tegemist on süsteemse riskiga, siis ma sellele väga äh, viidata ei saa. üldises mõttes Eurotsoon on äh, sisenemas nüüd suurenenud stabiilsuse ajajärku ja ma usun, et me peaksime tegema tööd nii kiiresti kui võimalik selleks, et erinevate mehhanismide toel me jõuaksime parema, paremini koordineeritud äh, äh makaromajanduslikku situatsiooni. Äh, te tahtsite näha Euroopa lahendusi ja mina olen sama meelt, te olete öelnud ka seda, et rahvusriikide valitsused on liigagi keskendunud oma valijatele selle asemel, et lahendada probleeme ma arvan, et äh, poliitikute jaoks, hoolimata sellest, kas nad on äh, tegutsevad riiklikul tasandil või Euroopa tasandil, te alati mõtlete sellele, mis on äh, teie arvates õige, mida tuleks ära teha, siis te alati peate arvestama oma valijatega, muidu teie ametisoleku aeg jääb väga lühikeseks ja see, mida te kavatsete teha, ei ole jätkusuutlik, sellepärast et järgmised poliitikud äh, muudavad seda tegevust. nii et tegemist on siis tasakaaluga selle vahel, kuidas me saaksime oma valijate jaoks ära teha. mõnikord, kui me tahame edasi liikuda liiga kiiresti, äh, siis me läheme sellega üle piiri. nii et me püüame teha kõik, mis võimalik, kuid äh, me ei äh, peaksime tegutsema mõistlikult. me peame edasi liikuma kiiresti, kuid mitte liiga kiiresti samas äh, Pangaliidu projekti lähtepunktiks, mis on üks suurematest äh, projektidest Euroopas praegusel hetkel, siis ma arvan, et see algus oli ehk siis poole aasta taguses perioodis ja alguses me leppisime Ecofiniga kokku, milline on selle pangaliidu esimene ehitusplokk ja me ei tohiks olla liiga kriitilised, ma arvan, et see tegevus liigub päris äh, kiiresti edasi ja me peaksimegi niimoodi tegutsema. ja küsimus puudutas ka Euroopa Keskpanka ja ohtu ja äh, ma isa, ise lisaksin omalt poolt ka seda, et äh, kõneluste ajal räägiti erakorralise likviidsusvahendite äh, tagasivõtmisest ja räägiti äh, sellest, kui räägiti sellest, et, et äh, see olukord muutub halvemaks ja muud võimalused on ka olemas, siis äh, see likviidsusfond oli jällegi kuidagi äkki tagasi tulnud. nii et mis on teie arvamus äh, selle kohta, et erakorralist likviidsusrahastut kasutatakse ähvardusvahendina? suur tänu, ma ei arva, et Euroopa Keskpank kasutab ähvardusi, vaid see, mida nad teevad, on see, et nad teevad enda poolt kõik, mis võimalik, vastavalt oma mandaadile. ning äh, likviidsusrahastust või saab kasutada, saab kasutada ainult siis, kui pangad, kellele seda võimaldatakse, on maksejõulised ning äh, lähitulevikus peaks olema ka rekapitaliseerimise programm äh, vähemalt äh, silmapiiril, et need pangad suudaksid taastada, taastuda hästi. et Euroopa Keskpank ise otsustab vastavalt oma mandaadile, et kas nad oma arvates saavad pakkuda likviidsusrahastu toetust ma olen kuulnud äh, ka seda, et nende arvates on vaja siin programmi abi ja nemad saavad omalt poolt pakkuda äh, äh likviidsusrahastu toetust ainult siis, kui programmi järgitakse. kõigepealt äh, Küprose äh, valitsus äh, peab jõudma meiega kokkuleppele kõigepealt kasutatava programmi osas suur tänu, nagu ma alguses ütlesin, siis ma usun, et teil on olnud päris äh, raske ülesanne äh, olles äh, värskelt ametisse astunud ja suheldes meie komisjoniga, kuid ma usun, et me võime arvata ka seda, et tulevikus me suhtleme veelgi, järgmine kokkusaamine viiendal septembril, suur tänu! Läheme edasi hääletamise juurde, aga teeme mõneminutise pausi Äh, siis hääletamise nimekiri ja kõik muu jagatakse teile välja. okay, we, we do... hästi, hakkame hääletama, ütleb proua esinaine, võtke istet, palun. Okay, thank, thank, thank you very much um.... suur tänu. esimene Eh, küsimus siis eh, üheteistkümnes eh, päevakorrapunkt Euroopa Statistikanõuande Komitee Euroopa Parlamendi esindaja nimetamine. And the nomination of the represent-. nii ja esindajate nimekiri siis Euroopa Parlamendist. see küsimus tekkis siis, kui Euroopa Statistikanõuande Komitee üldse loodi oma viimase mandaadi ajal ja mina olin esimene parlamendi esindaja seal. ning äh, seejärel oli Edward Zakluna seal esindaja, kes on nüüd äh, oma koduriigi minister ja väga ohtlik on tõepoolest äh, selline ametikoht, tundub. aga esindaja nimetamiseks on härra Nguyen Kokk üheks kandidaadiks ainult ette pandud ja seetõttu mm, nimetame ta lihtsalt ametisse And watch out where you're going to go to next, Liam. ja Liam, kas soovite sõnu ehk korraks? Vous... Eh, tahaksin teid lihtsalt tänada selle usalduse eest, mida te mulle üles näitasite, minu suhtes üles näitasite äh, see usaldus on äärmiselt oluline, kuna on vaja, et parlament äh, vaataks järele, kuivõrd usaldusväärne ja kvaliteetne on statistika selleks, et tagada makromajanduse hea juhtimine Euroopas ja niisiis, teie nimel üritan teha parimat, aitäh! Thank you very much indeed and uh, it is at... suur tänu! ja tõepoolest on ju väga huvitav, mida kõik on võimalik õppida äh, selliste nõuandekomitee koosolekutel, tean seda omast kogemusest. ja nüüd edasi läheme päevakorrapunktiga kaksteist, see on vabalt võõrandatavate väärtpaberite küsimus. teeme siis proovihääletuse ära, et vaatame, kas elektroonilised kaardid töötavad. Oh my god, mm, everybody press their happy buttons. Okay. Right, well there is one person plugged in who is not voting. Äh, üks inimene on siia praegu küll nuppu vajutanud, kes hääletamisel ei osale, aga ma kujutan ette, et see on taotluslik nii, siin on siis äh, kakskümmend üheksa poolt ja Jean-Paulil ei ole kaarti. hästi. siis äh, lisame härra Koseesi hääle. andke siis käega märku, kas on veel kedagi, kelle hääletuskaart on maha jäänud? üks äh, koordinaator ja kogu lugu ei, krediitkaardiga vist ei saa meil hääletada oh, finance committee you can buy your vote no sorry uh, <laughs> no no no come on we better start härra Kiigoldi märkused ilma mikrofonita. Can we move on to the vote and the, the first edasi hääletamise juurde siis äh, esimene tasude küsimus, kompromiss A. kas palun annaksite märku, kes ah,, siiski kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? esimene pool vastu võetud ja teine osa? kes poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda elektrooniliselt kas kõik on hääletanud? kaks inimest veel. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kuusteist vastu, nii et teine osa on vastu võetud. edasi, muudatusettepanek number üheksa, ei siiski kompromiss B parandab esinaine oh, yeah, sorry. Okay, compromise B. All the... edasi kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi, kompromiss C, kes on poolt, ei, kahes osas siiski parandab esinaine, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime seda ka elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud seitseteist poolt, kakskümmend kaks vastuhäält. edasi kompromiss D kes on poolt? vastu erapooletud, see on vastu võetud. ja edasi muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud ja see on vastu võetud. sada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss E, kes on poolt, vastu erapooletud ja tagasi lükatud, kontrollime siiski. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. edasi kompromiss F kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime seda elektrooniliselt, nii nagu ka teiste puhul. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud ja see on tagasi lükatud äh, kakskümmend kolm vastuhäält. edasi suuline muudatusettepanek äh, minult endalt. siin on äh, korrelatsioonitabelite küsimus, kes on poolt, vastu, erapooletud ja see on vastu võetud. nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek number kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, olge head, muudatusettepanek number kaheksa everybody's voted votes closed hääletamine lõppenud ja see on vastu võetud kakskümmend üks poolthäält, kaheksateist vastu. ja edasi äh, tekst muudetud kujul. hääletame elektrooniliselt, palun. hääletamine lõppenud ja kolmkümmend üks kaks pool, viis vastu, viis erapooletut. ja nüüd hääletame õigusliku resolutsiooni teksti tervikuna ja ka elektrooniliselt, palun. ja kolmkümmend üks poolt, viis vastu, viis erapooletut ja nüüd kas raportöör tahaks esimese lugemise kokkuleppe läbirääkimistesse edasi minna? Sven Kiigolt. kuna ei olnud üldse lihtne kokku leppida, siis kõik, kes tahavad täiskogule minna komisjonis, kui te olete nõus, läheme täiskogule. kui te tahate ühehäälselt otse minna nõukogu juurde, ma arvan, et me peaksime tegema seda väga õiglaselt ja ausalt Äh, kuigi enamus oli tugevalt meie ettepaneku taga, siis äh, jätaksin ma siiski teie äh, soovide järgi teeksin, kui te tahate täiskogule minna, siis lähme. sest nõukogu ei ole veel kokku leppinud ja seetõttu demokraatlikust vaatenurgast meil veel aega jagub. proua esinaine, mul on siin ähm, väike sedel, mis ütleb, et Iiri eesistuja alustab aprillis nõukogus läbirääkimisi, et üldist lähenemist kokku leppida nii et küsimus on nüüd meie poolt, et kas me tahame sellega kaasa minna või, või täiskogul kuidagi muuta. ma arvan, et meil oleks siis võimalus äh, ja rohkem aega veel äh, viimaseid äh, nõkse siin teha, kui võimalik. härra Kiigolt, kui teie esinaine palute, siis läheme täiskogule ja loomulikult olen ma nõus istuma maha ka veel kord variraportööridega, et leida lahendusi kuna lahendused olid olemas äh, veel mõned päevad tagasi, nii et seetõttu ma olen täiesti valmis selleks. kui on keegi, üks inimene, kes palub selgesõnaliselt, et lähme täiskogule, siis lähme täiskogule. Wolf has suggested and... Äh, Wolf pakkus välja, et jah, ja ma arvan, et äh, meil oleks vaja minna täiskogule, sest et siis on meil rohkem manööverdamisruumi. see muidugi ei tähenda üldse, et me esimese lugemise kokkuleppe äh, täiesti kõrvale lükkame, aga vaatame, mis täiskogul saab. ja edasi. Läheme päevakorrapunkti number kolmteist juurde, mis on süsteemi loomine rahalise abi andmiseks liikmesriikidele, kelle rahaühik ei ole euro. ta on Otto Hübneri raport, on see kas kõik on valmis hääletama? hästi. muudatusettepanek number kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud vabandust, jätsin midagi vahele, originaaltekst äh, lõike kaks kohta ütleb esinaine, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss A, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. originaaltekst siin äh, lõige viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on vist tagasi lükatud, aga kontrollime kaheksateist, palun. Be honest <laughs> okei okay., votes closed. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. üheksateist muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss D kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud algtekst, lõige viis, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss E, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss F kompromiss F siis poolt,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 viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss J poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud siin viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss ka poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi originaaltekst, lõige kuus, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt, kas saame võtta äkki plokina teie heaks ettepanek saalist? hästi, läheme siis kuni põhjenduspunktini B, ei C, parandab esinaine, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud põhjenduspunkt C on juba võetud siin. aga sellegipoolest muudatusettepanek üks hääletame läbi, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neljas, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, põhjenduspunkt E, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis, me ei hääletanud vist kolme ütleb äh, proua Ferreira. jah, tõepoolest kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt F poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss L poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd elektrooniline tekst, äh, elektrooniline hääletus, äh, tekst muudetud kujul, palun. So have you voted, one more to vote. I am closing the hääletamine on lõppenud. ja kolmkümmend kuus poolt, üks vastu ja kolm erapooletut. suur tänu. What? That's it? Yeah. No idea. No, yeah, business. So we have to read this out. Okay, I'm afraid I have to tell you that the next järgmine koosolek toimub kahekümne kuuendal märtsil üheksast alates ja edasi eh, kolmest poole seitsmeni. järgmiseks nädalaks ei ole komisjoni koosolekuid praegu veel eh, planeeritud, aga ma ei ole veel formaalselt otsustanud, eh, et me kindlasti ka ära jätame selle koosoleku, aga kiireloomulisteks küsimusteks on hea, kui meil on ruum reserveeritud ja ka tõlketeenus tagatud. otsustame selle ära ja üheteistkümnendal aprillil üheksast kaheteistkümneni on siis järgmine plaanitud äh, koosolek ja veel äh, teadaanded selle kohta, mis järgmisel koosolekul toimub, järgmisel nädalal, kas toimub, seda veel otsustame